più colpo di martello sì. noi attaccare subito. Colleghe e colleghi, prendiamo posto. head kolleegid, asuge palun kohtadele. Ville, alors même que le Parlement se réunit parlament on täna kogunenud täiskogu istungile. tunneme kaasa terrorismirünnaku ohvritele Antonio Megalitsi, Itaalia ajakirjanik, kes oli Strasbourgis, et äh, edastada uudiseid Euroopa Parlamendi tegevusest Poola päritolu Strasbourgis elanikud Kam-, Kamal Nagban, äh, autoremonditöökoja pidaja Strasbourgis, afgaani päritolu. Pascal Verden, pensionär. Janupong Šubesaman, Taist pärit turist terrorism ei hooli rahvusest, ei hooli sotsiaalsest päritolust, ei hooli usutunnistusest. ta puudutab kogu meie ühiskonda silmitsi vägivalla ja õudusega. peame säilitama ühtsuse ning seisma meie väärtuste, põhimõtete ja vabaduste kaitsel, millele on rajatud Euroopa Liit. meie sügav austus ja solidaarsus on suunatud kõigile, kes on puudutatud seal nendest rünnakutest, kõigile, kes elavad Strasbourgis, kõigile prantslastele. palun minuti vaikusega austada neid inimesi. Merci. aitäh. nüüd proua Harantsova räägin tšehhi keeles austatud president, head kolleegid. enne tänase istungi algust lubage, et meenutan eilse traagilise rünnaku ohvreid Tšehhi Vabariigis. kuus inimest tappis tulistaja Ostrava ülikooli haiglas süütut inimest, kes kunagi ei jõua tagasi oma perede juurde koju ega näe oma sõpru tegemist on tragöödiaga, mida ei oleks tohtinud toimuda. jagan hukkunute lähedaste kaotusvalu ning palun teil minuga selles ühineda. tänan, proua Haransova. proua Litsi. head pärat-, pärastlõunat kõigile, austatud kolleegid, aitäh, austatud president, et andsite mulle võimaluse avaldada kaastunnet kaasmaalase, kes rajas Erasmuse programmi ja osales meie assamblees kaotuse puhul, kes eile suri kaheksakümne kuue aastaselt nagu te mõistate, jääb temast maha täitmata koht. tegemist oli suurkujuga, keda me mäletame pikalt Euroopa Liidus, meie ühistes algatustes. olgugi, et mõnikord oli meil ka eriarvamusi poliitilisel pinnal, ent ma palun võimalusel meil kõigil mälestada lahkunud võib-olla mõni teine kord, aga tööhõivekomisjonis me seda tegime ja ma tean, et äh, ka teised kolleegid on rääkinud sellest. tunnen kaasa tema lastele, lastelastele ning väljendan meie kõigi nimel kaastunnet. kuid me sooviksime ka et jätkuks tema pärand, Erasmuse looja pärand. Euroopa Parlamendi istungjärk, mis katkes kahekümne üheksandal novembril, jätkub. dokumendid, mis võeti vastu eelmisel istungjärgul, on kättesaadavad, kui nende osas kommentaare ei ole, siis kantakse need protokolli ja protokoll kinnitatakse nüüd Dubravka Šuitsa määramine. Adina Johanna Valean ja Nikolai Schmidt ka. Nad nimetatakse Euroopa Komisjoni ning seetõttu on vabanenud nende kohad Euroopa Parlamendis esimesest detsembrist käesoleval aastal. ning vastavad ametiasutused on andnud mulle teada, et Šukana Lavak asendab äh, proua Šuitsat ning seda juba kolmandast detsembrist käesoleval aastal. Rumeenia ametivõimud on mulle teatanud, et Euroopa Parlamendi valimiste tulemuste põhjal on härra Nistor asendab, asendab nüüd äh, härra Valeani. ning seda teisest detsembrist käesoleval aastal ning Luksemburgi ametivõimud on mulle teatanud, et Mark Angel on nüüd Euroopa Parlamendi liige härra Schmidti asemel kümnendast detsembrist käesoleval aastal. tervitame uusi kolleege, kes on täieõiguslikud parlamendi liikmed nüüd kõigis parlamendikogudes vastavalt meie menetluskorrale. nüüd päevakorra juurde päevakorra projektis lepiti kokku kahekümne kaheksandal novembril artikkel sada äh, viiskümmend seitse alusel, see on kõigile kättesaadav, kas soovitakse selle muutmist, kolmapäeval palusid rohelised, et arutelu Euroopa rohelise kokkuleppe üle lõpeks resolutsiooniga mis läheks hääletusele esimesel jaanuari osaistungjärgul. annan sõna härra Lambertsile, kes esitab Roheliste poolt vastava taotluse. aitäh, härra president! meil on täna väga oluline hetk, see on, tegemist on uue komisjoni esimese poliitilise sammuga ning see samm on ka väga suur, väga ulatuslik kogu Euroopa Liidu jaoks. mul on väga hea meel, et komisjon teeb seda Euroopa Parlamendis ning nii peabki see demokraatias toimuma, toimuma ning äh, minu hinnangul oleks äh, vaja, et meie reageeriksime omalt poolt komisjonipoolsele aktile oma aktiga ehk resolutsiooniga, mis äh, annaks märku sellest, missugune nägemus on Euroopa Parlamendil komisjoni üldise ettepaneku suhtes loomulikult tuleb meil võimalus veel äh, avaldada oma arvamust komisjoni konkreetsete algatustega seoses, aga oluline oleks, et me avaldaksime ka oma üldise seisukoha komisjoni üldise ettepaneku suhtes. ning seetõttu minu poolt ettepanek võtta vastu resolutsioon, mida hääletatakse jaanuari esimesel osaistungjärgul. kas soovib keegi võtta sõna ettepaneku vastu? ei soovita siis paneme selle hääletusele, andke palun kätega märku, kes on päri härra Lambertsi ettepanekuga, kes on vastu? erapooletud? vastu võetud. nüüd. siis äh, lõpeb arutelu komisjoni ettepanekuga seoses resolutsiooniga, mis läheb hääletusele jaanuari esimesel osa istungjärgul ning jätkame nüüd komisjoni avaldusega teemal Euroopa roheline kokkulepe. suur tänu komisjoni president Ursula von der Leyenile täna siia tulemast ning nüüd saab ta sõna. aitäh, härra president. kaks nädalat tagasi äh, andsin ma lubaduse parlamendile. ma lubasin teile, et minu komisjon ei kaota aega. ja näete, pelgalt kaks nädalat hiljem, vaevalt kaks nädalat hiljem, oleme tulnud siia tagasi oma ettepanekuga Euroopa rohelise kokkuleppe sõlmimiseks. Euroopa rahvad nõuavad meilt otsustavat tegu, tegutsemist kliimamuutuse vastu. eurooplased on tulnud tänavatele, andnud märku valimistel ning nende heaks oleme täna siin Nende nimel oleme siia tulnud. Nende nimel esitleme teile väga edasipüüdlikku ettepanekut Euroopa rohelise kokkuleppe teemal. me ütleme sellega, et kodanikele, et me oleme teid kuulnud ja siin on meie vastus. austatud parlamendiliikmed, juulis kohe pärast minu nimetamist komisjoni presidendiks seadsin ma oma poliitilise programmi tuumaks tegutsemise kliimamuutuse vastu mind toetades kiitsite selle programmi heaks ning ma lubasin teile, et parlament saab olema järgnevate etappide keskne tegelane. praegu Franz ja mina ning kogu kolleegium oleme tulnud siia, et esitleda teile, Euroopa kodanikele, meie mõtteid Euroopa rohelise kokkuleppe teemal. oleme samuti siia tulnud sellepärast, et meil on teid vaja. ettepanek, mida me esitleme, ei ole selle töö lõpp-punkt, vaid meie ühise tee alguspunkt ning meil õnnestub edasi liikuda seda teed mööda üksnes teie toetusel. edasi inglise keeles. austatud parlamendiliikmed, tegemist ei ole lihtsalt meie nägemusega kliimaneutraalsest mandrist, vaid ka konkreetse teekaardiga, viiskümmend konkreetset sammu teel aasta kaks tuhat viiskümmend poole. meil läheb rohkem kui põlvkond et eesmärgid saavutada ning teekaart paratamatult muutub, seda tuleb kohandada aastate vältel. tegemist on pika teega, kindlasti künkliku teega, aga meie ülesanne on panna paika kiirus ning tagada, et kedagi ei jäeta maha. kuid me oleme otsustanud, et meil tuleb seda teed mööda liikuda, et päästa kõiki meid, kogu planeet paljud eurooplased, linnad, kogukonnad juba näitavad meile teed. eelmisel reedel nelikümmend neli Euroopa suurimat investorit, kes esindavad äh, umbes kuut triljonit varasid, kutsusid Euroopa Liitu üles võimalikult kiiresti vastu võtma kliimaseadus, mis tagaks aastaks kaks tuhat viiskümmend Euroopa Liidu kliimaneutraalsuse. Nad soovivad seda õigusakti ja nad ütlevad, et see annab neile võimaluse pikaajalises plaanis teha investeeringuid. tegemist on vastutust nõudva tegevusega ning usaldust nõudva tegevusega, seetõttu on oluline rohelise kokkuleppe nurgakivi aastaks kaks tuhat kakskümmend eh, seadusandlik ettepanek kliimaseaduse vastuvõtmiseks, millega pannakse paika selged reeglid, et investorid ja innovaatorid saaksid teha pikaajalisi plaane. sellega seatakse paika meie püüdlused kliimaneutraalsuse poole ning pannakse paika vastutus ja ülesanded. järgmisel aastal tuleme välja oma ettepanekutega CO2 heitmete piiramise osas. ning see ei jää enam äh, juhuse hooleks, selle saavutamine me äh, töötame välja konkreetse mõjuhinnangu, et oleks näha, kus me peame toimima ettevaatlikult ja kus me peame, kus me saame edasi liikuda kiiresti. me peame olema väga ambitsioonikad seal, kus see on võimalik, aga samas peame olema ka realistlikud. kõik see saab valmiks äh, Glasgow COP kakskümmend kuus kohtumiseks. Euroopa äh, näitab eeskuju, aga meil on vaja loomulikult ka üle kogu maailma mitmepoolset regulatsiooni, mis on edasipüüdlik. igal mandril on loomulikult oma tee, nad peavad selle leidma, ent eesmärk peab meil olema üks ja ühine. ja positiivseid muutusi tuleks soosida, mitte takistada. meie soovime kaitsta oma planeeti. me tervitame muutusi tootmisprotsessides, kui ettevõtjad investeerivad puhtasse tehnoloogiasse kui nad austavad meie keskkonda, siis ei saa lubada, et me laseme saastajatel ebaausalt konkurentsiga tegeleda ning seetõttu tulebki meil äh, paika panna süsiniku kompensatsioonimehhanism, mis vastab WTO reeglitele. austatud parlamendiliikmed, Euroopa roheline kokkulepe ei puuduta ainult heitmeid ta puudutab ka innovatsiooni soosimist, kvaliteetset toitu, ajakohast liikuvust, uusi ettevõtteid, turge üle kogu Euroopa. Euroopa roheline kokkulepe on meie uus kasvustrateegia ning sedakorda on tegemist kasvustrateegiaga, mis ei rajane tarbimisel, vaid pigem annab tagasi mitte ei võta ära. tegemist on strateegiaga, mis on hoolivam. ettevõtjad üle kogu mandri on juba liitumas rohelise üleminekuga ja muutmas seda uuteks ärivõimalusteks. mõned töötavad ümber plastjäätmeid kaasaegseks mööbliks näiteks, põllumehed kasutavad andmeid meie satelliitidelt selleks, et minna kaasa kliimamuutusega Euroopas toodetud akud elektriautodele on muutumas reaalsuseks. me peame investeerima Euroopa innovatsioonipotentsiaali. seitsekümmend aastat tagasi investeerisid eurooplased terasesse ja söesse ning eh, see osutus ajaloolise tähtsusega lepitusprojektiks ja majanduslikult väga edukaks. praegu investeerime taastuse, taastuvenergeetikasse ning algoritmidesse ja Euroopa roheline kokkulepe puudutab meie majanduse lepitamist meie planeediga, meie tarbimismudeli lepitamist meie planeediga ning meie keskkonna austamist, milles me elame. see on Euroopa rohelise kokkuleppe tuum. austatud parlamendiliikmed! täpselt aasta tagasi toimus Katowice linnas ülemaailmne kliimakonverents COP kakskümmend neli. see linn, mis üle saja aasta oli olnud söepealinn, sai ülemaailmse kliimamuutuse vastase tegevuse pealinnaks. delegatsioonid üle kogu maailma nägid äh, linna, milles äh, söega seotud äh, ettevõtete asemel on kontserdimajad ja muud asutused. see üleminek ei toimunud üleöö ning ei olnud kindlasti lihtne, samuti ei ole lihtne ja ei, ei leia aset üleöö ka Euroopa roheline kokkulepe. see nõuab meilt palju, ent see on õige asi, nagu Katowices. annab see üleminek meile paremad, tervis, tervislikumad töökohad tagab, et meie linnad on puhtamad, vähem saastatud, tagab meile äh, parema elukvaliteedi Euroopas. kuid see nõuab aega, see nõuab toetamist ja solidaarsust. seetõttu koheselt järgmisel aastal teeme ettepaneku õiglase ülemineku mehhanismi vastuvõtmiseks, mis hõlmab nii avaliku sektori vahendeid kui erasektori vahendeid Euroopa Investeerimispank võimendab seda, eesmärgiks on tagada sada kakskümmend miljardit eurot investeeringuid järgmise seitsme aasta vältel. see saab hüppelauaks neile sektoritele ja regioonidele, mis peavad teistele järele jõudma. kõik Euroopas saavad selles protsessis osaleda, üleminek ei puuduta ainult suurettevõtjaid ja söetööstust tegemist on võimalusega ka põllumeestele. põllult äh, toidulauale strateegia. Lapimaast Itaaliani avastavad põllumehed traditsioonilisi kultuure ning puhuvad maapiirkondadele elu sisse. Euroopa roheline kokkulepe toetab neid. Euroopa roheline kokkulepe arvestab Euroopa tohutut äh, kultuuripärandit, kaitseb bioloogilist mitmekesisust ning puhub elu sisse maa, maal majandusele. meie institutsioonidena, kes teenivad eurooplasi, ka meie peame toimima vastavalt sellele, mida me räägime ning seda kavatseb teha Euroopa Komisjon. me peame ka vaatama, mida see muutus tähendab meie igapäevases elus, kuidas praktikas olla kestlik, mida see tähendab meie ehitistele, mida see tähendab meie jäätmekäitlusele, mida see tähendab meie reisimisele, meie paberikasutusele. praegu kolleegiumis oleme seadnud endale eesmärgi komisjonina saada kliimaneutraalseks aastaks kaks tuhat kolmkümmend ning ma kutsun üles parlamenti ja nõukogu endale samasuguse eesmärgi seadma. tegemist on väga ambitsioonika eesmärgiga, aga palun jagage seda. kasutagem äh, rohujuurte algatuse võimalusi, töötagem äh, õpetajatega, lastega, meie lapsed on aktiivsed osalis-, osalejad selles protsessis. meie kliimapakt toetab neid. see sõlmitakse nende nimel ning kõigi teiste nimel, kes on valmis kaasa lööma. austatud parlamendiliikmed me peame mobiliseerima kogu meie mandri, väikelinnade linnapeadest suurlinnade linnapeadeni, kõigi institutsioonideni Euroopa tasandil. kõik minu komisjoni liikmed löövad kaasa, kõik liikmesriigid, kõik parlamendikomisjonid. õigupoolest ei ole see asi lihtsalt võimalik ilma teie toetuseta. meil on vaja väga võtma ambitsioonikaid õigusakte, meil on vaja seitsmeaastast eelarvet, mis annab meile vastavad võimalused. täna esitleme Euroopa rohelist kokkulepet parlamendis, homme räägin sellest nõukogus. ja Franz Timmermann räägib Madridis sellest käesoleval nädalal veel ka COP kakskümmend viis liikmetele, delegaatidele. austatud parlamendiliikmed mõned võivad öelda, et selle üleminekuga seotud kulud on liiga suured. aga ärgem unustagem, kui suured on kulud, kui me midagi ei tee. ja need kulud kasvavad iga aastaga. üleujutuskulud viis miljardit iga aasta iga, iga aasta kaotame praktiliselt kümme miljardit äh, põudade tõttu ning siin kannavad peamise osa nendest kuludest põllumehed ja see on ainult algus. aga see ei pea nii olema. me saame nendele arengutele vastu astuda. on ülim aeg seda teha, ent pole veel hilja. meie teekaardiga tagame, et üleminekuga seotud kulud on kestlikud ja paljud eurooplased juba astuvad samme. aasta tagasi oli raske ette kujutada, et miljonid tulevad kliima nimel tänavatele. meie linnad valivad rohelise energeetika, meie teadlased töötavad tulevikutehnoloogiate väljaarendamisel, meie pered lõpetavad plasttoodete kasutamise ning valivad kohaliku toidu meie roheline kokkulepe on sõlm-, sõlmitakse nende nimel. see on väga ambitsioonikas, see on kavandatud õiglasena, see on koostatud Euroopas ning selle eesmärk on tagada meile kliimaneutraalsus Euroopas aastaks kaks tuhat viiskümmend. Euroopa on alati üritanud anda endast parima ja see on õnnestunud, kui me oleme toiminud üheskoos Euroopa Liidus ja see õnnestub meil, kui me toimime üheskoos ja seame endale kõrged eesmärgid. ning Euroopa rohelise kokkuleppega me niisugused eesmärgid endale seame. eurooplased ootavad meilt, et me muutused ellu viiksime ja nüüd on aeg vastata nende ootustele, aitäh! Grazie, grazie presidente, adesso ascol-. suur tänu komisjoni president ja nüüd kuulame fraktsioonide esindajad, Rahvapartei fraktsiooni nimel Ester De Lange, palun. suur tänu, härra president ja suur tänu proua president, te tutvustasite seda nägemust, neid plaane, mis Euroopa Komisjonil on rohelise kokkuleppega ja Rahvapartei jaoks kristlike demokraatidele on motivatsioon väga selge. jah, me usume, et me ei oma seda planeeti, me lihtsalt hoolitseme tema eest ja hoiame seda järgmistele põlvkondadele ja meil on kohustus seda kaitsta ja sellepärast see, mida me täna arutame, on tõotus, mille me anname oma lastele ja lastelastele Euroopa Komisjoni president täna rääkis varem sellest, et on hetk tulnud, mil eurooplane astub kuule. tõepoolest, eh, need eesmärgid on väga rasked, nendeni jõuda, see jõuab julgust ja võib-olla me oleme viimane põlvkond, kes saab asju muuta ja mõjutada. ainult mõned aastakümned on meie käsutusse jäänud ja Rahvaparteilegi on selge, et ei saa lihtsalt keelata asju, makse kehtestada, rääkida inimestele, mida nad peavad tegema ja mida nad ei tohi teha. me teeme nii, et me toome kokku kõige helgemad pead, me edendame teadusuuringuid, me tagame ka töökohad Euroopa eurooplastele tähtis on, et meil oleks ka alternatiivsed kütused näiteks lennukitele. ja et vähem peaks transportima pikkade vahemaade taha. meie Rahvaparteis võib-olla ei ole kliimasõdalased, aga me peame olema kliimanohikud, seda on vaja Euroopale, et edasi liikuda. jah, me ei tohi kedagi maha jätta, me ei tohi koormat panna nende õlule, kellele see ei ole jõukohane, kes seda kõige vähem suudavad kanda. meil on vaja meie metsadele mõelda, need katavad kolm neljandikku meie planeedist. aga mõned näevad põllumeestest, metsameestest mitte lahendust, vaid probleemi. me peame aitama meie põllumajandustootjat ja tagama neile õiglase hinna nende toodete eest ning samuti rahvusvaheliselt <clears throat> õiglased tingimused konkureerimaks. rahvaparteile on selge, et auahne kliimapoliitika ja arukas tööstuspoliitika peavad käima käsikäes roheline kokkulepe ilma heade tingimusteta meie tööstussektorile ei taga neid muutusi, mida me taotleme. meil on vaja <clears throat> olla auahne ka <clears throat> ettevõtluse tasandil ja meil on vaja globaalselt ühesuguseid võrdseid tingimusi ja kes ei tegutse õiglaselt, ei tohi piiramatult pääseda meie turgudele. me oleme nõus selle suunaga, milles me nüüd hakkame kulgema, me jagame neid auahneid eesmärke ja töö alles algab nende kallal. jah, ärgem eh, siin arvakem, et see ei ole keeruline. meil on vaja strateegiat ja meiegi Rahvaparteis anname oma panuse suur tänu. järgmisena proua Garcia Perez, Sotsiaaldemokraatide fraktsioon. suur tänu, president, komisjoni president, jah, uus ajastu algab meie eh, planeedile ja kakskümmend päeva pärast ametisse astumist äh, on nüüd meil see roheline kokkulepe ja see, mida äh, me näeme, äh, muudab Euroopa õiglasemaks ja jõukamaks ja vastupanuvõimlemisemaks kliimamuutustele. novembrikuus äh, me kuulutasime siin kojas välja kliimaalase hädaolukorra, sotsiaaldemokraatide jaoks ei ole need tühjad sõnad, vaid tõsine hoiatus, mis nõuab, et erakorralisi meetmeid rakendataks ja roheline kokkulepe näitab meile seda teed, milles Euroopa ja ülejäänud maailm peab edasi liikuma paradigma muutub täielikult, on vaja lõpetada fossiilsete kütuste kasutamine ning jõuda aastaks kaks tuhat viiskümmend kliimaneutraalse Euroopani. kui me tahame seda kõike saavutada õiglaselt, siis peame tuginema kolmele sambale, esimene sammas, kaks tuhat kolmkümmend ÜRO tegevuskava jätkusuutlikud arengueesmärgid tuleb realiseerida, me tervitame seetõttu seda, et ettepanek äh, nüüd äh, näitab, et ka me tahame, et et Euroopa poolaastasse integreeritakse jätkusuutliku arengu eesmärgid, me tahame ka kliimaseadust ja selget kohustust seal saavutada kliimaneutraalsus. teine sammas on rohelise kokkuleppe sotsiaalne mõõde rohelises kokkuleppes on meil vaja tõelist sotsiaalset mõõdet, aga see on võimalik ainult siis, kui see sammas on võimas ja võimaldab meil ümber kujundada oma majandused ja tõesti tagada, et kedagi ei jäetaks maha ja kolmas sammas on finantssammas. see otsustab kokkuleppe edu kakssada kuuskümmend miljardit eurot on vaja igal aastal juurde investeeringuteks ja üks koma kolm protsenti MB SKP-st peab olema mitmeaastase finants raamistiku osa. jah, meie kaubanduspoliitika võimaldab meil eksportida oma tööjõu ja sotsiaalnorme kogu maailmale. nii et me täna räägime siin miljonite inimeste soovist, kes on tulnud tänavatele Eh, avaldamaks meelt kliimamuutuste vastu. Need inimesed on valmis muutuseks ja meie, sotsiaaldemokraadid, oleme samuti muutusteks valmis. küsimus on nüüd selles, kas meie juhid ja teised poliitilised jõud selleks muutuseks valmis on. aga tuleb olla, on aeg tulnud tegutseda. suur tänu. Renew Europe nimel palun härra Tsiolos. president, madam president härra president, proua president, asepresident, kallid kolleegid. Euroopa roheline kokkulepe on protsessi algus, mis paneb Euroopa õigetele radadele, et võidelda kliimamuutuste vastu, aga meil on edu ainult sellisel juhul, kui me sellest väljakutsest kujundame võimaluse meie kodanikele ja majandustele. kui me seda teed läheme, siis eh, Renew Europe on teile usaldusväärne, aga ka nõudlik partner. meil on vaja meetmeid meet Ehm, ja meil on vaja, et roheline kokkulepe oleks tegevuste esirinnas, aga ei tohi bürokraatiat lisada bürokraatiale, roheline kokkulepe ei, peab uue dünaamika kujundama ühiskonnas, meil on vaja kiiresti liikuda ja samas kogu Euroopas arutada neid küsimusi ja mobiliseerida projekti toetuseks rahvas ja meil on vaja, et meie aulahned eesmärgiks oleks tulevases kliimaseaduses kirjas ja samas mõistkem, et üleminek süsinikuneutraalse majanduse poole on väljakutse ja seda paljudele ühiskonnas, see nõuab suurinvesteeringuid, arukust ja solidaarsust mm, ja eriti nendes sektorites, kus kõige suuremad muutused tuleb realiseerida ja kolmandaks, roheline digitaliseerimine, tehnoloogia on põhitähtsad meie jaoks, digitehnoloogiad on võimalused, mis loovad eh, instrumendid selleks, et tõhusalt võidelda kliimamuutustega ja me ei tohi veel vastu astuda traditsioonilistele poliitikatele, vaid moderniseerima neid traditsioonilisi vahendeid, mis meie käsutuses on. ühtekuuluvuspoliitika ja ühine põllumajanduspoliitika võivad siin oma panuse anda. roheline kokkulepe peab olema integreeritud eh, poliitikareformidega ja teemadega, mis on juba arutusel jah, see on põlvkondade ees seisev väljakutse, mis meil tuleb lahendada ja kõige raskem ei ole mitte eesmärke seada, vaid praktilisi lahendusi leida neile eesmärkidele ja eh, Renew Europe tahab siin olla aktiivne. president Lambert, a nome dei Verdi, prego. suur tänu head kolleegid, me oleme rõõmsad, me oleme rõõmsad selle üle, et uus komisjon on äh, pingutanud äh, selle nimel, et esimesena tutvustatakse Euroopa rohelist kokkulepet. Äh, kümme päeva pärast ametisse astumist on selge, et see olukord on väga tähtis kui, ja siin on äh, väga head äh, tahteavaldused, mis peavad ka realiseerima, meie jaoks on neli aspekti väga olulised. esiteks on vaja tagada, et Euroopa kannab oma koormat selleks, et piirata kliima soojenemist, senini on äh,, ei ole olnud need piisavad ja, ja neist lubadustest ei ole ka kinni peetud meil on vaja ähm, kuuekümne viie protsendi võrra piirata neid heiteid kaks tuhat viiskümmend aastaks. tegemist on ainult äh, ühe sammuga, kus me ei austa meie planeeti. meil on vaja reageerida elurikkuse osas, ressursside äh, ammendumise osas ning looduse kurnamise osas, äh, mida me kasutame lihtsalt oma eluks ära lisaks sellele, et meil toimuks äh, üleminek, peab see olema solidaarsus käsikäes, meil on vaja drastiliselt vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust ning selleks, et äh, tarbida ja toota kestlikult, on ilmselgelt kallim ning äh, kui see kulu läheb ainult nendele, kes on ebakindlas olukorras, ei ole lihtsalt lubatav ja seda peab kindlasti arvesse võtma kui see äh, üleminek jääb kõrvale, siis ei ole sellest mingit kasu, need, kes ähm, kasutavad ära teiste solidaarsust ja just see on see, milleks, äh, millega peab tegelema see fond, me ei tohi lihtsalt toetada mingisuguseid aktsionäre, kes on mingeid otsuseid teinud. tegemist on fondiga, mis on ainult üks väike osa vajadustest, meil on vaja maksuvaldkonnas laiemalt tegutseda, need, kes äh, kasu lõikavad fossiilkütust, kütustest, peavad ka selle kõige suurema hinna kinni maksma. kolmandaks, roheline kokkulepe nõuab äh, sidusust me ei tohi ohver, peaksime äh, suunama osa ähm, äh, mitte ainult äh, kliimatoetuseks, samas kui teine osa seda jällegi hävitab, meil on vaja tasakaalu. ÜPP on praeguselt äh, suunatud selleks, et äh, üle toota ning Euroopa Liidu meetmed ei tohi suurendada eh, neid kaubavooge, eh, proua president, teie projekt tekitab eh, teatud küsimusi, seal on mõningaid vastuolusid, mis vajaksid selget lahendust roheline kokkulepe ei saa olla edukas, kui me ei suuda äh, finantsid rakendada ühiskonna huvides äh, roheline kokkulepe eh, on senini eh, leidnud eh, ebapiisavat tähelepanu. head kolleegid, kuuskümmend aastat on kulunud, kus kuuskümmend aastat ajast, kus teadlased hakkasid nägema seoseid inimtegevuse ja kliimamuutuste vahel ja Roomas kuulsime me esimest korda sellest, milline on majanduskasvu hävitav äh, mõju. kolm, ning äh, äh, president Chirac ütles kolmkümmend aastat hiljem, et meie maja põleb ja me vaatame seda lihtsalt pealt. kasvuhoonegaaside kogus on jätkuvalt kasvanud ja kasvamas samas kui see äh, hävitab meie ressursse ja meie elurikkust. proua president, meie nii-öelda see Euroopa elu, mida te toetate, nõuaks nelja planeeti, meil on ainult üks ja me sõltume sellest planeedist, et ellu jääda, aitäh. suur tänu, äh, kolleeg Sardone, palun ID nimel suur tänu, president, lisaks sellele, et ma olen siin kojas uus, ei oleks ma kunagi ette kujutanud, et saan dokumendid alles siis, kui ma siia kohale jõuan, kui me hakkame arutama, vähemalt tund enne võiks olla dokumente meie käes. aga ilmselgelt see on selle koja demokraatia olen kuulnud, et räägitakse viiekümnest protsendist kuni kakskümmend, kaks tuhat viiskümmend aastaks, see on ainult unistus, kliimaneutraalsus kaks tuhat viiskümmend aastaks. olete te vaadanud, millised on selle sotsiaalsed ja majanduslikud mõjud? ma mõistan, et komisjonil on vaja äh, Äh, sellist äh, mõnusat imagot, et äh, inimeste pop-, hulgas populaarsust saada, aga kas see on õige lahendus? kas see on lihtsalt reaktsioon selleks, et inimestele meeldida, te räägite hea kvaliteediga toidust, kas hea kvaliteediga toit on see, mida me näeme Tuneesia oliiviõliga või Aafrika apelsinide või muude selliste toodete puhul? Euroopas on meil teatud standardid ja siis järsku me näeme kaubandusleppeid riikidega, kes nendest standarditest kinni ei pea. sama puudutab ka plastikut, te räägite plastikuvabast teemast, aga samas on vabakaubanduslepped riikidega, kus äh, saastamine lokkab. rääkisite muudest aspektidest, kas bakteritest seitsekümmend protsenti bakteritest praegu äh, või tähendab äh, akude kogumisest seitsekümmend protsenti äh, on seotud teiste maailma piirkondadega, lisaks rääkisite söetehastest. kas küsimus on selles, et mõned riigid tahavad oma tootmist ümber korraldada teiste Euroopa kodanike arvel? kas keegi teine on sellele mõelnud, minule tundub see olukord väga selge, te räägite sajast miljardist investeeringutest äh, seitsme aasta jooksul, aga teie olete need, kes äh, hindavad igat punkti ja koma eelarves, äh, seda te riikide eelarvete puhul, samas kui me räägime toimetulekust näiteks nagu Itaalia puhul, aga see puudutab ka teisi riike, lisaks sellele kuuleme siin justkui mingit kordust, te räägite siin kordistavast efektist, et iga euro, mis on investeeritud, annaks tuhat protsenti võimendust, aga nii see ei ole ma äh, loodan, et te tuleksite reaalsuse juurde tagasi ja nendest loosungitest äh, kaugemale vaataks. aitäh, ECR fraktsiooni nimel kolleeg Legutko, palun. lugupeetud president, daamid ja härrad, head kolleegid, me oleme siin erakorraliselt, me räägime suurtest muutustest meie kliima ja, ja energiakuludes ja kümme päeva pärast uue komisjoni ametisse astumist ja enne, kui on varasemad kokkulepped äh, ellu viidud, äh, see on ambitsioonikas, aga see ei ole reaalne, nüüd teiseks ECR lootis, et uus komisjon oleks ettevaatlikum kui eelmine, et tehataks tööd liikmesriikidega ja lepingutega, kui te loete artiklit viisteist, siis seal on väga selgelt välja öeldud, et nõukogu on see, kes defineerib Euroopa Liidu poliitika suunad ning ülemkogu kohtub homme arutamaks Euroopa Liidu pikaajalist kliimapoliitikat seega küsin ma endalt, miks me täna siia oleme tulnud, kas komisjon üritab algatusvõimet enda kätte haarata, võttes ära selle liikmesriikidelt. kui vaatame ajaloos tagasi, siis näeme, et kaks tuhat kolmteist aastal ühehäälselt lepiti nõukogus kokku, et kaks tuhat kolmkümmend eesmärgid eh, nõudsid kompromissi pärast väga pikki läbirääkimisi ning tänased pealkirjad Kliimaneutraalsus kuni kaks tuhat viiskümmend aastaks oleks pidanud minema sama teed ning liikmesriikide valitsused eh, ei eh, peaks eh, kõrvale jääma millestki nii olulisest. kolmandaks, proua president viimastel kuudel oleme me kuulnud väga palju äh, rohelistest lainetest Euroopas, kas olete pannud tähele, kui see jõuab Läänemerele ja Danube, Donaule, siis jääb sellest järele ainult äh, mingi, jäävad järele riismed, sellepärast et meie näeme sellest läbi, me näeme, et tegemist on segase strateegiaga, mis tekitab rohkem küsimusi, kui vastab, kas Äh, uued äh, kliimaeesmärgid komisjoni poolt on äh, saavutatavad ja mida see põhjustab meie tööstusele? Te rääkisite justkui paradiisist, kes ei tahaks elada paradiisis, aga kas see suudab veenda miljoneid eurooplasi? kuidas uus komisjon kümme päeva pärast ametisse astumist suutnud mõista, kui dramaatiliselt äh, see roheline kokkulepe võib elu muuta, kas te mõistate sotsiaalseid kulusid ja isiklikke tragöödiaid, mis selle tagajärjel tekivad? neljandaks tahtsin selle välja jätta, aga lühidalt, see puudutab äh, maagaasi me näeme siin täiesti segast strateegiat, sellel on oluline roll äh, süsinikuheite vähenemisel, samas aga hiljutised kokkulepped välistavad investeeringud selles valdkonnas ja see on väga segane asi. ja lõpetuseks, proua president, kuidas me edasi liigume, peab olema usaldusväärne ja saavutatav, vastasel korral äh, võib ju palju rääkida eesmärkidest, aga kui neid ei suudeta täita, ei ole neil mingit äh, tul-, sellest mingit äh, tulu ja selle tagajärjed võivad olla katastroofilised. suur tänu, proua Preegu, kuue nimel, palun suur tänu, härra president, proua president, tänane arutelu ei ole tavaline arutelu, me räägime väga olulistest väljakutsetest, mis ületavad erinevaid poliitilisi lõhelusi, lõhesi ja see puudutab meie inimkonda komisjon on teinud ettepaneku oma uute tegevuste osas, aga kõik kliimaalgutused peavad tegelema rohujuure tasandiga majandusega, mis hävitab meie ökosüsteeme ja tekitab ebavõrdsust. mõned teie ettepanekud, nagu metsatustamine ning äh, energiatõhusus, liiguvad õiges suunas, aga piirdutakse äh, ebatäpsete eesmärkidega, mis ei ole siduvad ja millel ei ole ka rahastust kui ma ei eksi, siis teie kavas on väga palju tegevusi, strateegiaid, väljaütlemisi, aga väga vähe eh, reaalseid eh, õigusloomelisi muudatusi ning me ei suuda sellega planeeti muuta. lisaks on siin palju vastuolusid, mis eh, kõigutavad neid eesmärke kui ei ole konkreetset ajakava, kuidas lõpetada söe kasutamine, siis kuidas äh, tagada ka süsinikutõhusus kaubanduse osas, kui me jätkame äh, äh, vabakaubanduslepetega, mis kahjustavad seda olukorda, mahetootmine, kui me ei analüüsi selle mõjusid, samas kui lõhutakse riigiettevõtteid, kuidas me suudame arendada raudteevõrke,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 ja bensiini, naftamakse, kui me seda ei tee, ei ole midagi võimalik saada, see viiekümneprotsendiline vähendamine eh, enne, kui me suudame kinni pidada Pariisi leppest, ei ole reaalne. see plaan eh, ei ole inimlikus ja sotsiaalses mõttes arusaadav ja ka teie tunnistasite, et eh, katastroofi esimesed ohvrid on need, kes on kõige raskemas olukorras ning see plaan ei muuda midagi, tegemist on suure poliitilise ebaõnnestumisega, aga me ei suuda kliima päästa, võideldes inimeste vastu ja nõudes neilt suuremaid ohverdusi, nii nagu teeb seda Emmanuel Macron äh, Prantsusmaal. me peame tegutsema eurooplaste nimel. Euroopal on vaja tõelist rohelist kokkulepet, mis on sotsiaalne ja keskkonna ulatusega, äh, mida me varem ei ole näinud ja meil on ka selle kohta vastav äh, projekt ja mille meie esitame, kus on konkreetsed ettepanekud kümnel tasandil meil oleks vaja kliimaseadust, milles on äh, konkreetsed prioriteedid, mis on siduvad, mis puudutavad kasvuhoonegaaside vähendamist seitsmekümne protsendiga äh, ulatuses kaks tuhat kolmkümmend aastaks, meil on vaja äh, sajaprotsendiliselt taastuvenergiale üle minna kaks tuhat viiskümmend aastaks, meil on vaja siduvaid nõudmisi ettevõtetele ja meil on vaja tõelist äh, soojusenergia valdkonna reformi selleks, et vältida energiavaesust, meil on vaja revolutsioneeri-, revolutsiooni äh, põllumajanduses, meil on vaja tagada solidaarne kaitse ning ähm, pangad peavad samuti kaitsma meie inimesi, me peame lõpetama äh, maksupettused ja sellised on meie ettepanekud, mis me täna esitame inimesed ja planeet äh, vajavad äh, selliseid samme, teil on kolm kuud enne, kui te avaldate Euroopa Liidu strateegia, Euroopa Parlament peab täitma oma rolli ning nõudma komisjonil oma dokument läbi vaadata ja ambitsioone suurendada, selleks et lõppude lõpuks muuta süsteemi ja mitte ainult planeeti, aitäh! suur tänu, proua Evi ja fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel. proua president, kaks tuhat viiskümmend eesmärgid on suurepärased, teil on mõningad ettepanekud, mis puudutavad ringmajandust ja nii edasi, aga siin on ka mõningaid murekohti. me peame mõtlema, kust me leiame finantsvahendid äh, selleks üleminekuks Euroopa Komisjon on öelnud, et meil on vaja teatud summa iga aasta kaks tuhat kolmkümmend aastani ja ko-, samas Kontrollikoda ütles just hiljuti, et meil on vaja palju enam raha selleks ajaperioodiks äh, nende eesmärkide täitmiseks juhul, kui me soovime neid täita. me oleme kaugel vajaduste täitmisest, meil on väga suur väljakutse ning seda äh, võrreldakse esimese mehe kuule saatmisega, kas meil on vajalikud vahendid, et jõuda eesmärkideni? vaatame neid ambitsioone, oleme rääkinud plastikust loobumisest ja kõigest sellest ei piisa me ei räägi mitte ainult võimendusefektist, nii nagu Junckeri kava lubas, mis ülesannet täidab Euroopa investeeringute kava selleks, et kliimamuutusega tegeleda ja lisaks eh, rohelised investeeringud majandusstabiilsuspakti osas on samuti väga tähtsad, aitäh! suur tänu, jah, äh, auahned kliimaeesmärgid Eh, jah, kui õnnestub üleminek uutele energiaallikatele, siis meil kindlasti oleme globaalselt palju tugevamatel positsioonidel oma tööstussektoriga. aga nüüd nelikümmend protsenti vähendamist, nii nagu on eesmärk seatud CO2 heite vähendamist see tähendab seda, et tuleb üle minna taastuvatele energiaallikatele ja tagasi ei saa lükata ka eh, sillatehnoloogia Lõuna maagaasi kasutamist, meil on tuule, vaja tuule ja päikeseenergia põhiseid lahendusi ja kolmandaks, meil on vaja ka väga palju importida rohelist energiat jah, päike ja tuul, kohe me peame sellega algust tegema, see meie e, energia üleminek tähendab seda, et me peame selle teema integreerima ka meie välispoliitikasse, suhetesse naabritega ja tehnoloogia neutraalsus, see tähendab seda, et ETS peab hõlmama ka liiklust ja hooneid, tehnoloogia neutraalsus tähendab seda, et lubatakse innovatsiooni ja Ehm, tähtis on, et tulevikus elektriautod on palju ökonoomsemad kui bensiinil töötavad autod, et igatahes ees ootab meid huvitav arutelu. suur tänu, poolteist minutit, proua Talli. suur tänu, president von der Leyen, asepresident Timmermans. järgmistel aastatel tuleb meil kujundada see uus majandusmudel, mida me tahame näha ja Euroopa roheline kokkulepe võib olla tööstusrevolutsiooniks, mis seab keskmesse töötajate õigused, sotsiaalsed õigused, kestlikkuse ja konkurentsivõime meie tööstusele. ja plaan, mis tahab äh, rohelisi eesmärke, vajab ka siduvaid mm, eesmärke mitte ainult Euroopa Liidu tasandil, vaid ka liikmesriikide tasandil. möödas on need päevad, kui liikmesriigid tahtsid oma meetmed edasi lükata. aastaks kaks tuhat viiskümmend süsinikuneutraalsus ja meil on vaja, et aastaks kaks tuhat kolmkümmend väheneks CO heide viiskümmend viis protsenti ja meil on vaja ka vahe-eesmärke aastaks kaks tuhat nelikümmend. see annab selguse liikmesriikidele ja tööstussektorile selles osas, kuhu me tahame välja jõuda. ja ükski sektor ei tohi ennast peita rahvusvaheliste mehhanismide selja taha selleks, et meetmed edasi lükata, kõik sektorid peavad panustama ja see puudutab ka lennundust ja merendust. fossiilsete kütuste subsiidiumid tuleb järk-järgult kaotada ja peatada, meil on vaja investeerida puhtamatesse tehnoloogiatesse kõikjal, kõikides sektorites. meil on vaja innovaatilisi viisi, kuidas raha leida nendeks investeeringuteks ja mõtlema selle peale, kuidas avalikud vahendid ja erakätes olevad vahendid paremini mobiliseerida uurida, kuidas luua töökohti juurde ja kuidas valmistada meie praegune ja tulevane tööjõud nende ülesannete täitmiseks. ja me oleme valmis nüüd Euroopa Komisjoniga koostööd tegema, et sotsiaalselt, majanduslikult ja keskkondlikult meie eesmärgid täita. sinise kaardi küsimus on tulnud, aga ma näen, et meil ei ole aega selleks, nii et vabandan juba ette, me ei võta sinise kaardi küsimusi. ja järgmine üheks minutiks on härra Kanpään. proua president, Äh, härra president. mul on au täna olla Euroopa, eurooplane ja, ja seda tänu sellele, et te kümne päevaga olete koostanud plaani, mis on väga oluline kogu meie mandrile. Ameerika Ühendriigid tõmbuvad Pariisi leppest tagasi, meie aga kiirendame oma liikumist. Renew fraktsioon töötab teid loomulikult ei ole võimalik kõike muuta üleöö, aga me peame püüdlema muutuste poole, me peame seda kurssi säilitama, sest see on ainus võimalus muuta midagi, võtta kaasa meie tööstus, võtta kaasa meie elanikkond ja tagada kliimaneutraalsus aastaks kaks tuhat viiskümmend, süsinikuneutraalsus. meil ei ole vaja mitte ainult kliimaseadust kahe tuhande viiekümnendaks aastaks, vaid meil on vaja numbreid kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks, meil on vaja vähendada meie heitmeid äh, viisil, mis on kohustuslik vähemalt viiekümne, viiekümne viie protsendi võrra aastaks kaks tuhat kolmkümmend. edasi on vaja muuta kaubandusreegleid Euroopa Liit ei tohi allkirjastada kaubandusleppeid ilma selleta, et need sisaldaksid nõuet austada Pariisi kokkulepet. see on üks uus võimalus tagada üleilmastumine positiivses plaanis ning Renew fraktsioon kavatseb teid selles toetada. suur tänu, proua Tussan, üks minut proua von der Leyen, teie ettepanek oleks olnud suurepärane kakskümmend viis aastat tagasi, aga aeg ei ole kakskümmend viis aastat tagasi. me oleme sisuliselt juba selg vastu müüri olukorras. meil on vaja uut rohelist kokkulepet, mis vähemalt viiekümne viie protsendi võrra vähendaks aastaks, aastani kaks tuhat kolmkümmend äh, kasvuhoonegaaside heitmeid. Pariisi kokkuleppe järgimine on miinimum meil on vaja rohelist kokkulepet, mis pöörab selja fossiilkütustega tegelevatele ettevõtetele ning keskendab kõik finantseeringud ähm, teistele valdkondadele, me ei tohi toetada neid, kes meie planeeti hävitavad. Te räägite investeerimisest, aga me ei räägi mm, tuhandest miljardist euro, eurost seitsmele aastale jagatuna, meil on vaja seda summat igal aastal. see praegune kava ei lähe liiga kaugele, te räägite endiselt majanduskasvust kui lahendusest, aga te ei mõtle piisavalt kaugele ette. me peame haldama hargmaiseid ettevõtjaid, panku ja kogu süsteemi, mis meid on surunud vastu seis, seina. roheline kokkulepe ei tohiks olla niisugune arg samm, see peab olema paradigma muutus kliimamuutust, me peame mõistma, et äh, majandus ei seisa kõrgemal loodusseadustest, tõeline roheline kokkulepe nõuaks meie õigusliku keskkonna, meie, meie süsteemide muutmist, meil on vaja kohustuslikke meetmeid selleks, et ettevõtjad ja riigid lõpuks ometi hakkaksid täitma meie kliimakohustusi. meil on vaja uut lepet, sotsiaalset lepet, keskkonnalepet ja me ei tohi põruda. ma vabandan, aga ma pean lihtsalt mikrofoni ära teilt võtma tulevikus, sest aega napib. kaks minutit, härra Borgia. Eh, ehm, suur tänu. Ehm, mida ma tahtsin öelda proua van der Leyenile, aga nüüd on ta saalist lahkunud. Ehm, jah ma olin nõus väikese osaga tema ettekandest. Need, kes leiavad, et me peame eh, vead parandama, on üks asi, aga kust me leiame nüüd raha kõige selle jaoks? Eh, kas kordame Junckeri plaani? Ehm, mina ei saa suurinvestorite nimel rääkida, kes miljardeid välja pakuvad, aga mina esindan kodanikke, kes on väga mures rohelise kokkuleppe pärast. ollakse hirmul selle üle, et mis see kõik pikemas perspektiivis kaasa toob ja ei tohi olla tegemist lihtsalt lühiajaliste meetmetega, et hoida inimesed rahul. ja ei tohi ka, et Euroopa ettevõtetele rangemad normid seatakse, kui teistel on, näiteks Hiina teras mida roheline kokkulepe selles plaanis tähendab, kas kehtestatakse sanktsioonid äh, neile või lastakse meie terasesektor täielikult alla neelata? konkurentsivõime on suur probleem, mis praegu on meie ettevõtete eest, sest nad peavad silmitsi olema väga agressiivse rahvusvahelise konkurentsivõitlusega. samuti meie ettevõtete ümberpaiknemine, minek sinna, kus nad võivad jätkuvalt saastata või võtame põllumajanduse ühtekuuluvuspoliitika kas kõik see, mis on välja pakutud, on kasulik? arvestades, et ettevõtted on sunnitud sulgema oma tegevuse. I... Te olete juba ajast üle läinud ja öö, mul on halbu uudiseid ajakava kohta, meil on kakskümmend sõnasoovi vaba mikrofoni voorus aga tempo, kuidas me praegu edasi liigume, ei võimalda meil anda sõna kellelegi vaba mikrofoni voorus, nii et palun pidage ajast kinni. ma annan viied sekundid enne aja lõppu hoiatuse ja siis olen halastamatu. nüüd kolleeg Vondra. Eh, eh, tänan. Eh, ütleme nii, miks komisjon kutsub parlamenti kuulama seda, selle asemel, et pidada maha pressikonverents jah, sellega, et me siin oleme koos praegu, sellega me ainult suurendame oma süsiniku jalajälge, me oleme siin koos ju kogu Euroopast jah, ja nüüd see roheline kokkulepe, seda kutsutakse kokkuleppeks, aga tegelikult on see roheline revolutsioon. aga meie oleme konservatiivid ega usu revolutsioonidesse. jah, me tahame käituda vastutustundlikult me tahame kaitsta meie planeeti ja loodust, see on meie kohus. aga hind ei tohi olla see, et inimesed äsitatakse üksteise vastu või et kulud lähevad tohutult suureks. tulemuseks oleks järjekordne revolutsioon, mis pühib äh, maa pealt vabaduse ja sõbralikud suhted äh, rahvaste vahel. uut kommunistlikku manifesti me ei vaja sellise rohelises vormis proua Moodik. suur tänu, president, konservatiivid võivad rahulikud olla, tegemist ei ole üldsegi revolutsiooniga kliimamuutustega võitlemine on väga lihtne, meil on vaja heitmeid vähendada ja raha peab äh, seda muutust, üleminekut toetama ja kõike seda sotsiaalselt õiglaselt siin on väga palju häid elemente, aga kas sellest piisab? kaks tuhat viiskümmend ähm, äh, kliimaneutraalsus peab, äh, jõudmiseks peab kaks tuhat kolmkümmend ähm, eesmärgid olema saavutatud ja need peavad olema piisavalt ambitsioonikamad, me oleme välja kuulutanud kliima eriolukorra ja te näitate kaks tuhat kolmkümmend aastaks äh, teaduslikust ähm, andmetest madalamat näitajat, see on arusaamatu Ehm, tegemist peaks olema vähemalt kuuekümne viie protsendilise vähendamiseks selleks, et äh, millegini jõuda ning selles kokkuleppes ei ole piisavalt äh, nõudmisi, nii põllumajandus kui metsanduse põhimõtted peavad äh, põhjalikult muutuma selleks, et süsinikuheited saaksid väheneda, aitäh. suur tänu, üks minut, härra Corrao. ma tänan. ma pean ütlema, et on positiivset selles ettekandes, aga mul on suuri kõhklusi, mis puudutab, kuivõrd teostatav kõik see on. jah, tohutut eelarvet on vaja selle elluviimiseks ja eh, nagu te ütlesite, eh, et kui kulukaks läheb, kui midagi ette ei võeta ja et praegu on vaja investeerida. meil on vaja kaitsta oma planeeti ja oma tööturgu, aga selleks on vaja investeerida teadusuuringutesse, lihtsustada regulatsiooni, kui kõneks on juurdepääs rahaliste vahenditele, on vaja dialoogi pidada kodanikega ja on vaja aidata kõige vaesemaid piirkondi ja kliima ja keskkonna hädaolukorrast me rääkisime möödunud täiskogul. see on üks võimalus, kuidas teadlikkust tõsta, aga meil ei ole vaja sõnu juurde, vaid konkreetseid samme ja kohe. aitäh, härra Marinesko, poolteist minutit. ma tänan, juhataja, asepresident jah, nüüd on meil see ettepanek ja te rääkisite ka, et kõik peadirektoraadid olid kaasatud selle kokkuleppe väljatöötamisse ja et tegemist on teostatavate ettepanekutega. Teil on õigusloomeline programm selleks ja see on hea. aga ma palun, et te nüüd edaspidi täpsustaksite seda ja ka koordineeriksite erinevate valdkondade vahel samme, et ei tekiks seadustega ühes valdkonnas probleemid teises valdkonnas. ma loodan, et kõik need ettepanekud tuginevad ka mõjude hinnangutele. seda nii kliimamuutuste koha pealt, aga ka millised on tagajärjed töökohtadele ja konkurentsivõimele. ma loodan, et kõik ettepanekud tuginevad ka äh, Äh, suurele konsulteerimisele tootmissektoriga ja hakkavad tuginema ka toimivatele uutele tehnoloogiatele. Äh, Horisont programmi kasutamine näiteks, kui tegemist on erakorralise olukorraga, kasutagem Horisont programmi ära sajaprotsendiliselt selleks, et innovatsiooni arendada ja äh, uurimistegevust edendada ja võib-olla siis meil on edu. ja ma palun, et te vaataksite üle ka globaalse peatüki. härra Ertug, üks minut. suur tänu proua juhataja, asepresident, kõigepealt ma tahan avaldada tänu härra Timmermansile kõigi jõupingutuste eest, mis ta on teinud viimastel nädalatel. ja ma kasutan ka võimalust, kallid kolleegid, ja kutsun kõiki üles, kõiki, rõhutan, te-, muutkem see roheline kokkulepe uueks roheliseks kokkuleppeks Euroopas ja mingem tagasi kolmekümnendasse aastatesse, kui oli tegemist äh, uue kursiga USA-s ja äh, hiljem ka, kui majanduskasvu äh, edendati ja sotsiaalset võrdsust taotleti, meil on seda vaja ka meie rohelises revolutsioonis, investeeringud rohelistesse tehnoloogiatesse, vesinikku, peavad olema palju auahnemad sammud, meil on vaja tohutud investeeringuid rohelisse energeetikasse, rohelisse transporti, nii me peame tegutsema suur tänu veel kord. suur tänu, härra Davis, üks minut. proua juhataja, volinik Timmermans, ma pean rõhutama veel kord, kuivõrd tähtis on see, et see roheline kokkulepe oleks ka rohe, sinine, me peame kaitsma oma meresid, me mürgitame Läänemerd, me üle kalastame oma ookeanides ja tagasiheide väljapüügi puhul eksisteerib endiselt, ükskõik siis, millised seadused on, neid lihtsalt ei täideta aga samas meil ei ole võimalik peatada ülekalastamist, kui me ei tugine juba saavutatavale ja liigume edasi. meil on taastada vaja kalavarud, mis tagavad rohelise tuleviku meie kaluritele ja me saame ka globaalselt olla eestvedajaks läbirääkimistel, et paremini hallata, majandada maailma ookeane. meil on väga palju lahinguid ees keskkonna vallas, selle lahingu me saame võita, nii et haarakem võimalus tegevusest, teil on võimalus nüüd ümber kujutada, kujundada merede olukord ja tõesti asju paremaks muuta. poolteist minutit äh,, härra Burkhardt. <clears throat> Thank you, colleagues. You're more alert than I am. I do apologize. It's for one minute. siiski üheks minutiks kõigepealt härra Niinistö, aitäh, et parandasite mind. suur tänu, president kliimahädaolukord on siin, teadus on selles osas selge ning äh, inimesed on tänavatel, et me tegutseksime. ma aplodeerin komisjonile, endise keskkonnaministrina olen ma mitmete komisjonide töös osalenud ja seekord ma näen esimest korda sellist koosseisu, kes reageerib. aga see ei tähenda kindlasti ka otsusekindlat tegemist ja seda on vaja teha tegemist ei, äh, on paljude lubadustega, aga kuidas see ellu viia, kas komisjon on valmis kaks tuhat kolmkümmend aasta äh, eesmärke viima viiekümne viiele protsendile või kõrgemale, kas te olete valmis reformima heitkoguste kauplemise süsteemi, kas te olete valmis tõhususe ja taastuvenergia eesmärke muutma, sellepärast et energia on kõige keskmes. seitsekümmend viis protsenti heitmetest tuleb äh, energ-, sellest ja meil on vaja selles osas koostööd teha, aga me soovime otsusekindlat tegutsemist ja praegu aitäh. Thank you and now for one and a half minutes, Mr Buchheit. härra Burkhardt, poolteist minutit. aitäh. austatud kolleegid, Euroopa roheline kokkulepe lähtus kolmest lubadusest, kõigepealt heitmete vähendamine, teiseks töökohtade loomine ja kolmandaks elukvaliteedi parandamine heitmete vähendamine on väga õilis eesmärk, aga ainult Euroopa Liidust sinna ei piisa, sest ainult kümme protsenti üleilmsetest heitmetest tulenevad Euroopa Liidust. kolmesaja uue söeelektrijaama rakendamine eh, Hiinas muudab nulliks kõik Euroopa Liidu püüdlused. nii et roheline kokkulepe eh, maailma päästjana, see on, see on õilis unistus ning lisaks seab see meie kodanike õlule täiendava koormuse. loomulikult on siin oluline roll ka Saksa autotööstusel. Äh, autotööstuses kaob äh, mõne aasta jooksul kolmkümmend tuhat töökohta juba Audis. rohelise kokkuleppega, pega äh, austatud komisjoni president Te viskate, keda, keda siin ei ole, te viskate meile nagu koerale niisuguse ühe kondi ja sellega asi piirdub. meil on vaja õiguskindlust, meil on vaja selget äh, konkreetset lähenemist, meil on vaja juba lubatud tehnoloogilist rea-, neutraalsust äh, tulevase transpordi arendamisel. kas te loobute lõpuks oma unelmate reklaamimisest ja jätate meile vaba otsustuse võimaluse? härra Fjoki, üks minut. austatud äh, proua McGuinness, asepresident ning äh, austatud puuduv äh, komisjoni president von der Leyen. ma loodan, et see ei anna meile praegu märku juba tulevastest arengutest, kus komisjoni president leiab, et ta ei pea kuulama demokraatlikult valitud parlamendi seisukohti. aitäh, Franz tahaksin öelda, et ma toetan sada kümme protsenti rohelist kokkulepet, aga mul on väga suured nõudmised ka puuduvale komisjoni presidendile, kõigepealt tuleks India, Hiina ja Ameerika Ühendriigid sundida järgima meie teed, sellepärast et vastasel juhul meie uus roheline kokkulepe on kasutu ja töötab meile vastu. teiseks, kui te kavandate tegevuskava eesmärkide saavutamiseks, siis eh, ettevõtjad ja töökohad peaksid olema meie põhilised prioriteedid, sest me ei taha, et meie tööstus koliks Türki, Aafrikasse ja Ameerika Ühendriikidesse, aitäh! aitäh, härra Botenko, üks minut. aitäh! Te räägite edasipüüdlikkusest, aga selle kavaga eh, lihtsalt eh, li, Lisetile te kindlasti äh, pettumuse valmistate. ja äh, ta alustas töötamist äh, viisteist aastat tagasi ja nüüd on tema pension seitsesada viiskümmend eurot. viiendal lehel te teete ettepaneku suurendada Euroopa süsinikumaksu. see on vastuvõetamatu, sest just see süsinikumaks on see, mille vastu rohel-, kollased vestid Belgias ja Prantsusmaal on tänavale tulnud. meil on viis miljonit eurooplast, kes, kellel ei ole kütet talvel, kes ei ela väärikat elu, nad ei saa endal valgustki sisse lülitada. ja roheline kokkulepe mõjutab neid negatiivselt. ning üliõpilased edasi hollandi keeles, kes on protesteerinud, kutsunud üles radikaalsetele meetmetele, te räägite siin avaliku sektori investeeringutest, aga te ei peata kärpepoliitikat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 Το Green Deal είναι η απτή απόδειξη ότι η κλιματική αλλαγή Ameerika Ühendriigid, Euroopa Liit ja ja teised näitavad, et kliimamuutus on lihtsalt ettekääne selleks, et anda palju raha argmaistele kontsernidele, kes üksteisega konkureerivad. me sisuliselt toetame niisuguseid kapitalistlikke organisatsioone, kes üksteisega konkureerivad ja kavatseme sinna triljoneid investeerida kahe tuhande kolmekümnenda aastani, samas karistame me roheliste maksudega vaeseid peresid ning ning räägime sellest, et igaüks vastutagu ise, see on ohtlik doktriin. tõelised mured, inimeste mured ei ole kuidagi seotud saastava materjali ja jäätmete ekspordiga kolmandatesse riikidesse. kapitalistid üritavad kasumit maksimeerida ja sellega hävitavad keskkonda. ning ainult keskselt planeeritud majanduses, kus ei toimu eksplo-, ekspluateerimist, on võimalik tagada inimestele elamisväärne elu ning vältida keskkonna lõhkumist. poolteist minutit, proua Montserrat. aitäh! kui Euroopa soovib juhtida võitlust kliimamuutuse vastu, siis toimub see tänu härra Kanietele ja Junckeri tööle ning Pariisi kokkuleppele, ent sellest ei jätku, me peame jätkama ning survestama kõiki maailma regioone sama edasipüüdlikult käituma. me peame eksportima oma head juhtimist, et tagada, et meie planeet on puhas ja terve. Euroopa peab näitama, mida tuleb teha võitluses kliimamuutuse vastu ning parim võimalus siin on, ongi Ursula von der Leyeni juhitav rohelise kokkuleppe protsess aga see loomulikult ei tähenda, et meil ei oleks äh, inimesi, kes eitavad kõike seda nii parem kui vasakäärmuse poolel. võitlus kliimamuutusega peab käima käsikäes püüdlusega majanduskasvu poole, paremate töökohtade loomise poole. me peame suurendama oma tootmisvõimsust, ini-, meie inimesed, kalurid, põllumehed, ettevõtjad kõigi nende õlul äh, lasub vastutus ringmajanduse poole liikumise eest ning selleks tuleb nende käsutusse anda vastavad vahendid, sotsiaalsed vahendid, õiguslikud vahendid, koolitus, et keegi maha ei jääks. ning tahan saata sõnumi noortele, sellepärast et nemad on meie tulevik. Teie parim liitlane on Rahvapartei. me seisame Euroopa eest ja planeedi eest, sellepärast et me oleme alati soosinud äh, suuri üleminekuid. proua Fritson, üks minut. austatud president Timmermans, tulin just tagasi Madridist, kus räägitakse meie tuleviku üle ning äh, tahaksin, et Euroopa Liit ja Euroopa et Euroopa saa-, saaks esimeseks kliimaneutraalseks kontinendiks. see nõuab poliitilist juhtimist kõigil tasanditel, nii kohalikul kui eh, liikmesriigi ja Euroopa tasandil. sotsiaaldemokraadid soovivad selle juhtrolli haarata, Euroopa peab eh, juhtima muutust sotsiaalses plaanis, keskkonnaplaanis, majanduse plaanis, et kõik see peab toimuma õiglaselt ja, ja tasakaalus meil on eh, Rootsis valitsus, kes on võtnud vastu kliimaseaduse, ka Soomes on samuti tehtud, Taanis võeti samuti vastu väga ambitsioonikas kliimaseadus, aeg on Euroopa Liidul teha sama. rohelised töökohad, roheline innovatsioon, see on see, millesse tuleb panustada, roheline majanduskasv on asi, mis tagab meie laste ja lapselaste tuleviku. proua Tšehh, üks minut. aitäh! aitäh väga paljulubava teatise eest komisjoni poolt paistab, et pärast nii paljusid varasemaid põlvkondi, kes eh, ei ole soovinud otsustavaid meetmeid võtta, on meil lõpuks komisjon, kes tõesti hoolib meie tulevikust. ma suure huviga ootan seadusandlikke ettepanekuid selle ambitsioonika kava pinnalt, sest eh, meil on väga palju vaja teha, et see roheline kokkulepe tagada ja see ei saa olema lihtne, komisjon on valmis parlament on kindlasti valmis, Euroopa on valmis, aga ma vaatan nüüd nõukogu poole, kas nõukogu on ka valmis? sellepärast et praegu on endiselt kolm liikmesriiki, kes blokeerivad Euroopa kliimaneutraalsuse eesmärke, sealhulgas minu enda riik, Ungari. me ei ole kindlad, kas me saame MFF-i, mis on piisav selleks, et tagada nende ambitsioonikate eesmärkide saavutamine ja see valmistab suure pettumuse. ma loodan, et meil õnnestub tagada, et reaalsed kliimamuutuse vastased meetmed ei jää võimumängude meelevalda ja nende vangi, et meil õnnestub tõesti tagada turvaline ja kestlik tulevik kõigile. härra Kiigold, üks minut. aitäh. täna olen ma hea meelega eurooplane, see on väga hea päev olla eurooplane, samuti nagu Pariisi kliimakonverentsi ajal väga hea on kuulda komisjoni ettepanekut, tugev kliimakaitse on eeldus töökohtade loomiseks, innovatsiooniks ning konkurentsivõimeks. Need asjad ei ole vastuolus. me ei tohi lasta ennast pidurdada selles plaanis. samas on mul kahtlusi, kas see kava on piisavalt sotsiaalne. loomulikult on meil vaja energiamakse, meil on vaja heitmetega kauplemise süsteemi reformida, ent arvestades neid ebavõrdsusi, mis meie ühiskondades on, peavad maksutulud minema tagasi inimestele, sest vastasel juhul me ei võida inimeste toetust. ning äh, niisugust tugevat sotsiaalset mõõdet teie ettepanekutes praegu ei näe. Vasta-, muus osas järgime konstruktiivselt teie ettepanekuid, meil on loomulikult vaja ambitsioonikamat põllumajanduspoliitikat, keemiapoliitikat, kaubanduspoliitikat, aga vaatame, kuidas need hakkavad äh, tegudes rakenduma. Michel Juvin, kaks minutit proua president, head kolleegid, tere päevast, meil on väga oluline hetk praegu, esimest korda meie parlamendis tuleb kõik meetmed allutada nii keerulisele teadus- ja praktikasüsteemile nagu ökoloogia. kliima tasakaalu nihe on selgelt näha, saastumine on aastakümnete pikkuse vabakaubanduse tulemus. me peame andma märku sellest, et et ühiskondade mitmekesisus, mis on meie suurim väärtus, on, seda on veelgi raskem säilitada kui looduslikku mitmekesisust. kui riik kontrollib oma territooriumi, siis ei, ei taga see veel võimalust tagada oma keskkond ning selle asemel, et anda vastutus mingi territooriumi seest eh, üle, meil on vaja mõelda tulevastele põlvkondadele, tagada, et see, mis meil on, läheb üle ka neile. selleks peame mõtlema kas ei satu praeguste meetmetega ohtu VKE-d, kes tagavad põhilised, äh, põhilise majandustegevuse meie territooriumil ja kas me ei mängi kätte sellega hargmaistele ettevõtjatele? me peame väga hoolikalt mõtlema ka sellele, kas rohelise kokkuleppe taga ei ole peidus äh, ühetaolistamine tootmise ühetaolistamine, mis hakkab hävitama meie eh, eripalgelisust, meie mitmekesisust, mis tagab meie ühiskondade omanäolisuse ning annab meile võimaluse reageerida uudselt. edasi, prantslastena saan, eh, saan vaid rõhutada meie suhtumist eh, Äh, tuumaenergeetikasse. tuumaenergeetika on väga oluline tuleviku jaoks ning see on meie jaoks, Prantsusmaa jaoks äh, väga oluline energeetilise sõltumatuse tagaja ning võib-olla ka turvalisuse tagaja. kõnelejad katkestatakse. üks minut, härra Van Overvart suur tänu, lugupeetud asepresident, head kolleegid vaatame tulevikku ja meil on vaja reageerida, aga eelkõige on meil vaja praktilisi teostatavaid lahendusi, mida saab rahastada. Need peavad lähtuma innovatsioonist ja integreeritud kava on tõesti positiivne, kliimamajandus, ettevõtlus, innovatsioon on kõik omavahel seotud, samuti viitasite ka ringmajandusele aga minu arvates on puudu rahastamine selge äh, vundament selles osas ja siin on kaks ohtu, kui seda ei lahendata. esiteks, me ei suuda saavutada neid eesmärke ja teiseks on ka oht, et kodanike usaldus kaob Kü-, isegi mitte kümme protsenti CO2 heitmetest tulevad Euroopast ja me unustame selle sageli tahate olla poliitilised, seega komisjon, palun tooge ka see sisse oma geopoliitilisse lähenemisse. üks äh, minut, härra Kiongoshi, palun. suur tänu proua juhataja, mul on hea meel, et üks äh, suur äh, väljakutse, kliimamuutused on komisjoni tegutsemiskavas ja mul on väga hea meel osaleda selles arutelus, mis puudutab rohelist kokkulepet, ei ole kahtlust et Euroopa peab äh, olema juhtrollis ja seadma ambitsioonikad eesmärgid, aga need peavad olema realistlikud, mõõdetavad ja teostatavad. mitte aastaks kaks tuhat viiskümmend, aga palju varasemaks ajaks ja võib-olla isegi komisjoni ametiaja lõpuks, seega ma tahaksin näha mingeid vahetuid äh, eesmärke, mille eest komisjon saaks ka vastutada ja loomulikult on vaja ka nentida, et me oleme raisanud enam kui aastakümne, samas kui globaalsetel turgudel oli väga palju vahendeid ja likviidsust, meil on vaja need ähm, eesmärgid ja kavad äh, käivitada, millesse saaks investeerida, kõnelejad katkestatakse. härra Lins, üks minut, palun proua juhataja, asepresident, kolleegid, jah, me võime uhked olla, täna meil äh, kuulsime äh, auahnest Euroopa rohelisest kokkuleppest, kliimaneutraalsusest aastat kaks tuhat viiskümmend, aga väga tähtis on nüüd ka planeerida seda tegevust kõikide sektorite jaoks CO2 heite vähendamise teema on minu jaoks ülioluline, tegemist peab olema mitte ainult vähendamise, vaid tuleb ära kasutada ka eh, salvestamise potentsiaal ja tähtis on luua stiimulit ka metsade ja eh, põllumaade majandamiseks ja põllumajandus ei ole niivõrd probleem, kuivõrd osa lahendusest ja põlluspõske strateegia on väga hea, aga me peame ka mõjusid hindama ja näiteks eh, kui me räägime taimekaitsevahenditest, siis siin ei tohi langetada valesid otsuseid. proua Bonafe, palun üks minut. suur tänu, proua juhataja, lugupeetud asepresident Timmermans sotsialistide juhatuses äh, juhatus tuli just tagasi ähm, Madridist, kus toimus COP kakskümmend viis. inimesed äh, vaatavad meie poole, vaatavad Euroopa poole ja nad näevad rohelist kokkulepet. ja see ei puuduta mitte ainult noori, kes on tänavatele tulnud, kes soovivad puhtamat planeeti, planeeti, äh, mille eest proaktiivselt hoolitsetakse Nad tahavad, et meil oleks ka tööstussüsteem, mis oleks endiselt äh, konkurentsivõimeline. me peame lähtuma asepresidendi äh, otsusekindlusest, äh, mis puudutab ringmajandust ja plastikujäätmetega võitlemist, meil on vaja vahendeid, kui me soovime, et meil oleks tööstus, mis saastab vähem, meil on vaja uusi päikesepaneeli, meil on vaja mm, vähem saastavat äh, transporti, meil on vaja investeeringuid, meil on vaja MFF-i, kõnelejad katkestatakse jällegi. üheks minutiks, härra Federli, palun. suur tänu, proua juhataja, see roheline kokkulepe võib olla uue majanduse alguspunktiks Euroopas kui me suudame seda hallata ja koostööd teha, siis saame luua uusi töökohti, uus tööstust ja see võiks olla algus uuele ajastule, rohelisele ajastul, kus me läheme fossiilmajanduselt rohelisele majandusele üle. seega teeb mulle muret endiselt see, et dokumendis on puudu biomajanduse osa mis annab meile väga suure võimaluse kemikaalidest ja fossiilmaterjalidest üle minna keskkonnasõbralikele materjalidele ja see on suur võimalus ja töökohtade loomise võimalus Euroopas, see võiks aidata meil käivitada uus hoog Euroopa majanduses, mõned ütlevad, et me peame majandust tagasi tõmbama, aga see ettepanek aitab seda suurendada uue tööstuse, uue töökohtadega õigesti toimides suudame maailmas olla esirinnas selleks, et näidata, et kaasaegne tööstus suudab tegutseda keskkonnasõbralikult, aitäh. suur tänu, proua Mil-, Philips, üks minut sel aastal on valitud rohkem ähm, ähm, roheliste esinejaid, meil on miljoneid äh, tänavatel noorte poolt juhitud, Euroopa Komisjon jätkab meie eesme-, eeskuju ja räägib rohelisest kokkuleppest. meie oleme need, kes peavad tagama, et see roheline kokkulepe on päriselt roheline sest äh, see ei ole uus, aga ei ole liiga hilja. asepresident Timmermans, teil on võimalus te saate tegutseda Euroopat puudutavate kriisidega, ebavõrdsuse kriisiga, demokraatliku kriisiga ja kliimakriisiga tõeline puhas äh, kesko-, roheline kokkulepe tegutseb selle nimel, kaasab kõiki sellel põneval teekonnal, kus saavad kaasa lüüa ka kodanikud ja mis tõstab äh, elustandardit, luues uusi töökohti me peame tegutsema, see uus kliimalepe ei tohi jääda lihtsalt äh, sõnadeks, meil on vaja positiivset reaalsust kõigile kodanikele, kõnelejad katkestanud härra Roland, üks minut, palun suur tänu, proua juhataja, Euroopa Liidu kliimapoliitika on ebaõnnestunud, need on energiahinnad viinud kõrgemaks võrreldes Ameerikaga, kus need on kaheksakümmend protsenti odavamad kui Euroopas. seepärast toimub ka renessanss USA-s, mitte Euroopas. taastuvenergia direktiiv on tekitanud väga kahjustava tulemuse, mis äh, on omanud negatiivset mõju mitmetes valdkondades tegemist on võltskapitalistiga eh, tööstuskompleksid, eh, kelle lobitöö eh, valitseb Brüsselis ja see näitab ka silmakirjalikkust ja lollust Louisiana eh, metsades toodud eh, puittoodete eh, põletamine Ühendkuningriigis Briti maksumaksjate toetajaga on vastuvõetamatu. komisjoni uus kokkulepe toob kaasa tööstuse hävingu, keskkonnahävingu ja majandus ja keskkond on teie kätes, aitäh! härra Toobe, üks minut, palun suur tänu. rootslased peavad seda rohelist kokkulepet oluliseks, väga hea on, kui Euroopas oleks suuremad eesmärgid, aga loomulikult on oluline ka see, mida me teeme, kui me äh, soovime tõesti vähendada, pääs, pääseda äh, mustast fossiilsest energiast, on meil vaja kasutada rohkem taastuvenergiat, aga see omakorda nõuab ka seda, et meil oleks äh, selliseid äh, energiatootmisviise, mis ei toodaks ka endaga, ei tooks endaga kaasa heiteid tegemist on olulise nüansiga selleks, et saavutada need kliimaeesmärgid oluline on ka see, et kui Euroopa soovib olla eesrinnas, peame me oma kliimapoliitikat puhastama selleks, et see tooks endaga kaasa ka majanduskasvu ja heaolu, mille kaudu saaks toetust saada ka kodanikelt, aitäh! üks minut, härra Fernandes, palun suur tänu, juhataja, tere tulemast, asepresident Timmermans, ma ei taha aega raisata, õnnitledes teid tehtud töö eest ja ka tänase teatise eest, aga üks teema on pälvinud minu tähelepanu kogu selle kokkuleppe rahastamine on endiselt lahtine. komisjon on välja toodud vajadused, aga samas on meil väga tõsised väljakutsed. mina viitaksin siin sellele, kui äh, ebaselge on see olukord äh, Äh, kaupade impordiga ja süsiniku impordiga, ettevõtted äh, peaksid tootma odavamalt, aga kui teha seda suuremate heitmete arvelt, siis seab ähm, ohtu meie jõupingutused. Teie teatises on aga öeldud, et te näete, et nii võib minna ja kui nii tuleb, siis võtate vastu vastavad meetmed, vaid praegu on juba vaja tegutseda tegelikult aitäh, proua Müller, üks minut. jah, härra volinik, te räägite kahest asjast oma teadmises, mis mul on väga südamel, esiteks mul on hea meel, et uus metsandusstrateegiast olete rääkinud Euroopa Liidus, aga samas valmistab mulle peavalu, et see räägite sellest, et äh, metsastamine, taasmetsastamine vähenevad. Nende asjade üle peame veel rääkima, uus metsandusstrateegia peab keskmesse seadma metsade multifunktsionaalse rolli. teiseks, jah, jätkusuutlikute toiduainete strateegia oodanuks teilt, aga teie nõuate ikkagi, et põllumehed täidaksid täiendavalt uusi kohustusi puudu on eh, ettepanekutest, mis oleksid praktilised ja arvestaksid põllumeestega ja eh, nüüd eh, toiduainete jätkusuutlikkus ei ole seotud ainult tunde tootmisega, vaid ka ahela järgmised etapid, töötlemine, import, eksport ja tõesti, põllult põske strateegia vajab selles vallas veel täiendamist. suur tänu härra Kohv. Eh, president von der Leyen, asepresident Timmermans. jah, tähtis samm on täna astumisel rohelise kokkuleppega, jah, hea meel on selle üle, et see nüüd on toimunud, me pikka aega juba ootasime seda, mõned ütlevad, et see on väga kallis, et see seab ohtu meie vabadused aga teie peate sellest kõrgemal olema ja näitama oma meelekindlust, sest ei saa panna hinnasilti planeedile. Iirimaal me kuuleme, et et sada nelikümmend tuhat inimest elavad kodudes, mis on hallitanud rõsked ja meil on vaja Euroopat, mis tõesti tagab, tagab peavarju äh, ja halb õhukvaliteet, pool miljonit inimest tapab Euroopas. meil on vaja kaotada fossiilsed kütused ja parandada inimeste tervist teiste allikate kaudu. ja nüüd äh, lennukid. Äh, äh, miks neil on nii palju eelised, kui bussid ja rongiliiklus on nii suurte maksude all? nüüd proua D'Amato, palun. ma tänan. meil oli täiskogu nüüd, mis on erakorraline ja räägime rohelisest kokkuleppest, aga komisjoni president kohe pärast tutvustust lahkus. see näitab, et ei austata meie demokraatlikku koda siin ja ainult suured äh, lubadused, mida me oleme kuulnud äh, jah, ei saa öelda, et inimestel ei ole õigust, kui nad tahavad edada tervislikus keskkonnas, süüa tervislikku toitu. me peame olema samas skeptilised teie plaanide osas. me kõigepealt peame alustama öö, muutustest iseendas ja ei saa taotleda kasvu iga hinnaga. meil on vaja rohelisi investeeringuid ja öö, on vaja süsinikuheitest jagu saada, energia vallas suuri muutuseid teha. ja ei saa lihtsalt raha kõigesse sellesse loopida, et ennast paremini tunda. härra Puusek, üks minut. suur tänu. kõikid kõik liikmesriigid on allkirjastanud Pariisi leppe. ja äh, see roheline kokkulepe seega äh, pälvib kõikide toetust, seal on kirjas meie kliimaeesmärgid, äh, puhtad mered, puhas õhk, meie roheline kokkulepe peab näitama, et me suudame seda saavutada aga me suudame ka majandust arendada, uusi töökohti luua, aga selleks on meil vaja äh, talitseda mõistlikult, kõigepealt äh, peame mõtlema selle peale, mis toimub aastani kaks tuhat kolmkümmend. ja siis on vaja analüüsida ka mõjusid ja ei tohi unustada, kuivõrd suured erinevused on Euroopa Liidus erinevate piirkondade vahel, mis tähendab seda, et meil on vaja eriprogrammi selleks ja ma pean siin silmas üleminekufondi. suur tänu ja nüüd härra Rodriguez Ramos. ma arvan, et see olen hoopis mina. veel kord üks minut, härra Niika ja siis proua Rodriguez Ramos Eh, domnule vicepreședinte Timmermans, vă felicit. Eh. Eh, suur tänu, asepresident Timmermans, õnnitlused teile selle eest, mida te täna tutvustasite, väga konkreetne pakett ja annab palju lootust Euroopa kodanikele tulevikuks. Te ütlesite midagi väga tähtsat, et kõik kodanikud, kõik liikmesriigid, kõik piirkonnad vajavad toetust, kedagi ei tohi maha jätta jah, see õiglase ülemineku fond, nii nagu seda möödunud nädalal tutvustati Rumeenia puhul äh, kulutused kaks tuhat kolmkümmend eesmärgide täitmiseks moodustavad lausa nelikümmend protsenti meie SKP-st ja on vaja kaheksakümmend miljardit eurot pea kulutada aastani kaks tuhat kolmkümmend nende eesmärkide äh, täitmiseks, kaheksa miljardit aastas, see on väga suur summa ja peame mõtlema oma mäetööstuspiirkondade peale, kus väga palju inimesi elab ja samas on vaja meil tagada ka energiavarustuskindlus. ma loodan teie toetusele, et me tõesti suudaksime täita aasta kaks tuhat kolmkümmend eesmärgid. proua Rodriguez Ramos. La... suur tänu. jah komisjoni tuleks siia tutvustamaks Euroopa rohelist kokkulepet, näitab tõesti, millised on ka uue komisjoni poliitilised prioriteedid ja meie fraktsioon tänab teid, need on auahned eesmärgid, esimene kliimaseadus, soov kaks tuhat viiskümmend saavutada kliimaneutraalsus tugevdada Euroopa tööstuse konkurentsivõimet, mis peab olema mittesaastav ja innovaatiline, bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja äh, põllumeestele võimaldada uut äh, lähenemist põllumajandusele. see on täiesti uus strateegia mis võib meid panna teadmiste innovatsiooni tehnoloogia esirinda. samuti võimaldab luua töökohti ja uusi võimalusi meie ettevõtetele. aga üleminek peab olema õiglane, sotsiaalselt vastutustundlik, kõiki kaasav ja meie toetusele võite loota. ma tänan, proua Del Castillo, Veera, üks minut. suur tänu ei ole kahtlust selles, et võitlus ülemaailmse kliima soojenemise vastu ei oota, aga samas ei tohi ka puru silma ajada. meil on vaja tööstuspoliitikat Euroopa Liidus, mis otsustavalt aitab meil vähendada CO2 heidet ja suurendab samas meie konkurentsivõimet ja selleks on meil vaja tehnoloogiline innovatsioon paigutada meie tegevuse keskmesse. ja see peab olema sama tähtis kui heite vähendamise eesmärk. meil on vaja konkreetseid otsuseid rahastamaks tehnoloogiat, innovatsiooni. jah meid puudutab see seepärast, et meil tuleb heaks kiita teadusuuringute programmi rahastamine. meil on vaja otsustavaid samme kliimamuutuste vastu, aga samas tuleb olla ka ausad, mis meil veel kõik ära tuleb teha. aitäh, proua Markes, üks minut. suur tänu, juhataja, asepresident Timmermans Euroopa roheline kokkulepe peab olema hästi auahne ja tagama jätkusuutliku majanduskasvu, nii et see oleks õiglane ja kaasav järgmistel aastakümnetel. aga see ambitsioonikus on usutav ainult siis, kui me ka tagame vajalikud rahalised vahendid selle eesmärgi saavutamiseks. me oleme Äh, olukorras, kus Euroopa Keskpank võiks etendada väga tähtsat rolli, me räägime praegu uuest MFF-ist. Äh, homme ülemkogu hakkab sellest rääkima ja ettepanek, mis praegu on arutusel, on vastuvõetav. Äh, aga kui me tõesti tahame pidada edukat võitlust kliimamuutuste vastu, peab see eelarve olema veelgi suurem ja kõik liikmesriigid peavad toetama üleminekut ära huvitama. Eh, suur tänu, juhataja, volinik, tõesti on vaja astuda kliimamuutustele vastu ilmastikutingimused muutuvad üha ekstreemsemaks, aga ei saa ükshaaval sellega tegeleda, vaid on vaja kogu Euroopaga tegutseda ja kogu maailmaga tegutseda. ja see on võimalik ainult siis, kui me mõtleme muredele ja väljakutsetele ja võtame neid tõsiselt, meil on vaja toetust anda me ei tohi tõugata oma majandust eh, seisakusse, me peame ikka vaatama, et inimesed suudavad oma arveid maksta ka tulevikus ja peame olema realistid, kui me räägime eh, sellistest rohelistest eh, ideaalidest, me peame olema mõistusepärased ja tegutsema teadusepõhiselt ja peame mõtlema, millised on tagajärjed, kui me räägime ETS-ist, siis peame koondama tähelepanu innovatsioonile, mis töökohti juurde loob ja meil ei ole siin võimalik lihtsalt emotsioonidele tugineda. härra Bushoi, üks minut. ma tänan. juhataja, asepresident, kliimamuutused on kõige pakilisem ülesanne, millega meil tuleb tegeleda, see mõjutab kogu maailma, kogu ühiskonda. ja roheline kokkulepe on reageering sellele ülesandele ja auahned eesmärgid kliimapoliitika vastu vallas eh, peavad käima koos-koos vastutustundliku tööstuspoliitika ja sellega, et tagatakse kindel energiavarustus Euroopa Liidus meil on vaja energiakasutuse efektiivsust parandada, kiirendada puhaste energiatehnoloogiate kasutamist ja piirkondade vahelisi ühendusi parandama ning looma energia vallas ka ühtse siseturu meil on vaja peale selle töötada ka innovatsiooni ja digitaliseerimise vallas, suurendada töökohtade arvu ja tuleb jääda konkurentsivõimeliseks ja tagada majanduskasv. proua Van Bremt, üks minut. Ehm, suur tänu. teadlased aastaid tagasi juba hakkasid nende asjadega tööle ja nüüd on meil Euroopa roheline kokkulepe olemas ja see ei ole ainult keskkonnaprogramm, võitlus kliimamuutuste vastu, vaid see on suur Euroopa projekt, mitte järgmisteks aastateks, vaid aastakümneteks lausa. ja see tähendab seda, et peale investeeringute peame mõtlema ka eh, selle peale, et ära kasutada kõik Euroopa Liidu kodanikud, nende potentsiaal, kohalike omavalitsuste võimalused, mõtelgem sadade tuhandete töökohtade peale, mis tuleb luua ja mõelgem ka nende peale, mis võivad kaduda. inimesed peavad uusi oskusi õppima. me investeerime ka uutesse ehitistesse, mis on keskkonnasäästlikud ja ka kaubanduse peale peame mõtlema, kui me räägime rohelisest kokkuleppest. järgmiseks üks minut, härra Lavacek. Váš kontsept je v mnoha ohledech založen. Eh, suur tänu, juhataja, volinik eh, see roheline kokkulepe on kontseptsioon, mis tugineb ka rahalisele toetusele. Eh, ja ma usun, et te soovite, et kõik kodanikud teid hakkavad toetama, aga see toimub, kui ollakse ausad. tuleb olla aus mitte ainult selles osas, mida tahetakse saavutada, aga ka selles, millised on eh, tagajärjed ja mõjud. tähtis on, et kõige aluseks oleks korralik mõjude hinnang ja seda ka sotsiaalses vallas. Eh, piirkonnad ei ole ühesuguses olukorras. meil näiteks on terve rida piirkondi, kus toimub söekaevandus, kus on terasetööstus või kus autosid toodetakse ja nemad ei tarvitse võitjaks jääda. kaalul on siin Euroopa ühtekuuluvus. paberil näeb kõik hea välja, aga küsimus on nüüd selles, kuidas täita seal seisvad eesmärgid ja tuleb olla avatud ka tuumaenergiale, sellel ei ole ju süsinikuheidet. jah, olge kannatlikud, mul on üks paha uudis teile. me peame kell neli kümme lõpetama ja sellepärast mul paluti, et ma vaba mikrofoni vooru tühistaks. see ei olnud minu otsus, ma kahetsen seda, aga mul paluti seda teha. nüüd proua Tott. suur tänu ma hindan väga seda, et me täna tutvustasite Euroopa rohelist kokkuleppe, sest siin on kõneks kogu meie maailmajao, kogu planeedi tulevik. meie töötame nüüd selle nimel, et leida kiiresti lahendused kliimamuutustele ja me toetasime seda, et kliimaalane hädaolukord välja kuulutada. et täita nüüd meie eesmärgid, on meil vaja ka rahastamist ja samas ei tohi eh, eesmärkidega seotud kulud minna tarbijate, kodanike õlule. meil on vaja sellist lähenemisviisi, mis oleks kuluefektiivne ja järgiks ka tehnoloogilise neutraalsuse põhimõtet. meil on vaja mõningaid piirkondi Euroopa Liidus täiendavalt veel toetada Ehm, tähtis on, et see kokkulepe mitte ainult ei oleks auahne, vaid tähtis on ka, et seejuures me säilitaksime Euroopa Liidu konkurentsivõime ja kaitseks tarbijat. ma tänan, härra De Castro, üks minut. tänan juhataja, asepresident Timmermans. jah, tegemist on ülemaailmse hädaolukorraga, me näeme, kuidas eh, loodusõnnetuste arv üha kasvab ja ulatus suureneb ja selline ühine lähenemisviis kriisiga toimetulekuks on seetõttu ülioluline. see auahne roheline kokkulepe, mida meile täna tutvustati, näitab, et komisjon võtab asja tõsiselt. aga kui me põllumehi ei kaasa, siis igasugused kliimamuutuste mõjude vastased sammud äh, osutuvad võimatuks. tähtis on, et me stimuleeriksime meie põllumajandustootjaid, et nad edasi pakuks keskkonnaalaseid teenuseid, millest meile kõigile tulu tõuseb, sest vastasel korral äh, see ÜPP reform, mille kallal me toetame paneb hoopis liikmesriigid strateegiaid välja töötama ja toimub ÜPP renatsionaliseerimine. tähtis on tagada, et ÜPP oleks tugev, see on kõige võtmeks. suur tänu. õnnetlused president Ursula von der Leyenile, tänu, et ta tuli siia tutvustamaks kõiki eesmärke märke ja soovitusi, mis seonduvad rohelise kokkuleppega, olen kõigega nõus, mis ta ütles ja kavatsen temaga koostööd teha nende eesmärkide saavutamise nimel. president Ursula ütles, et kedagi ei jäeta maha ja ta kuulutas välja ka õiglase ülemineku mehhanismi, et see on palju ulatuslikum, kui me eeldasime ja see on väga teretulnud ja see puudutab ka näiteks Iirimaa äh, rabasid. nii et äh, sellepärast ka väga toetame seda, loodame, et teil on selle kokkuleppega suur edu. minu riik oli mahajäetu hulgas kuni tänaseni, aga mina ja teie ja kolleegid äh, tahame tagada, et tulevikus me oleme liidriks Eh, üks minut, proua Hungeerius. Eh, aitäh. üleminek jätkusuutlikule ühiskonnale on võimalik ainult siis, kui me kõik osaleme, paraku on praegu selge, et mõnede riikide valitsused ei soovi kaasa tulla, nad blokeerivad praegu seadust mis tagaks puhtamad investeeringud ja see on väga imelik, sest me peame selle raha kasutusele võtma. ja selleks on meil vaja sotsiaalset ja jätkusuutlikku kliimat. meil ei ole vaja veel suuremat lõhet rikaste ja vaeste vahel ning seetõttu palungi teil mõelda tõesti kliimaharmooniale, me peame investeerima uutesse töökohtadesse, inimestele äh, kes töötavad saastavates tööstusharudes. meil on vaja inimestele töökohti, kes hakkavad neid töökohti otsuvad, otsima, seetõttu tööpartei rõhutabki, et meil on vaja kokkulepet, et meist saaks esimene mander, kes kahe tuhande viiekümnendaks aastaks saab kliimaneutraalseks. Franz, meie hinnangul oled sa õige mees õigel ajal õiges kohas, selleks et meil oleks võimalik siin edasi liikuda. aitäh, proua Virkunen, üks minut arvoisa puhemies. lugupeetud juhataja, täna tutvustatud roheline kokkulepe aitab meile kätte näidata tee eh, süsinikuneutraalsuseks kaks tuhat viiskümmend aastaks ja väga hea on, et laialdaselt on erinevad valdkonnad arvesse võetud tööstus, ringmajandus, eh, toidutootmine, elurikkus, kestlik transport, eh, kemikaalide reguleerimine, kaubanduspoliitika selge on, et selline muutus süsinikuneutraalse ühiskonna osas tähendab, et tööstus peab uuenema ja samuti puudutab see ka ühiskonda laiemalt, see tähendab, et me peame kiirendama innovatsiooni Euroopas, et tööstus saaks sellest kasu ja tulevikus oleksime me ka konkurentsivõimelisemad. mitmeid teemasid on aga vaja analüüsida äh, tähelepanelikult, äh, näiteks süsinikumakse või kaubandusleppeid, sest ei ole vaja topeltlähenemisi, äh, sest pidevalt oleme me rääkinud sellest, et see peab olema turupõhine ja tõhus, aitäh! proua Kreel, üks minut austatud proua president, austatud Franz Timmermans, kliimamuutus on üks suurimaid probleeme, mis meie ees seisab ning Euroopa roheline kokkulepe võib olla siin õigeks vastuseks. Euroopa ühtekuuluvuspoliitika, üks suurimaid investeerimisvahendeid Euroopa Liidus, panustab juba praegu kliimameetmetele ning tulevikus tehakse seda veel enam, seega sellega me praegu töötame läbirääkimistel tulevase ühtekuuluvuspoliitika üle. meil on vaja ka, ka tugevamat toetust liikmesriikide poolt, kes praegu paraku veel väga tagasihoidlikult sii-, sellesse suhtuvad. me peame hoolitsema selle eest, et roheline kokkulepe saab korraliku finantseeringu. see tähendab, et meil ei ole vaja siin mitte vähem raha, vaid meil on vaja uusi investeeringuid selleks, et Euroopa kliimamuutuse vastu võitlemise fond ning äh, õiglase ülemineku fond toimida saaks. meil on vaja kõigi partnerite kaaslöömist, mitte ainult Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, vaid ka liikmesriigid. aitäh. aitäh, härra Amaro, üks minut. Esta renovada ambição que hoje foi apresentada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 Okay. Honorevole Amaro. austatud kolleeg Amaro. Vicepresidente Timmermann, a lei la parola. asepresident Timmermans, teil on sõna um.... aitäh austatud parlamendiliikmed, kuulasin seda arutelu väga tähelepanelikult ning äh, minu jaoks on väga põnev kuulda nii laiapõhjalist toetust parlamendis Euroopa rohelisele kokkuleppele. see on suurepärane algus. kuigi meie ees seisab künklik tee, meil on vaja, et kõik institutsioonid keskenduksid kõigile aspektidele, mis on vajalikud selleks, et roheline kokkulepe toimiks ning ma tahaksin öelda, et ma tahan tänada Greta Thunbergi, kelle Time Magazine valis eh, aasta persooniks. see on suurepärane märk sellest, et meie lapsed, nende põlvkond näitavad meile teed ning eh, vanematena on see suurepärane, kui me näeme, kuidas meie lapsed on juhtrollis aga mitte ainult sellepärast ei arva ma, et me peame praegu tegutsema. ma arvan, et me peame praegu tegutsema sellepärast, et faktid on ilmsed. kui te olete parlamendiliige, kui teil on mingi vastutusega koht kuskil komisjonis, kui te olete lapsevanem, siis te ei saa lihtsalt ignoreerida fakte, vaadake, mis toimub Gröönimaal, vaadake, mis toimub üle maailma meie kliimaga, vaadake, kuidas laienevad äh, hõrbed, mis, mis toimub kliimaga, kuidas inimesed kannatavad Euroopas nende kliimasündmuste tõttu, mis toimub bioloogilise mitmekesisusega järjest rohkem. meil ei ole enam võimalik seda tähelepanuta jätta ning vaadake, mis veel toimub meil on praegu käimas neljas tööstusrevolutsioon see muudab meie majandust, meie tööstust, kas see meile meeldib või mitte, kas me selle pinnalt mingeid meetmeid võtame või mitte, nii et küsimus, mis meie ees praegu seisab eurooplastena, on kas me üritame juhtida seda paradigma muutust või laseme sellel lihtsalt toimuda ja siis juhivad seda teised ja meie lihtsalt mängime kaasa sellega, mida teised otsustavad? see on küsimus, millele me peame vastuse leidma ja roheline kokkulepe ei ole siin mingi, eh, mingi projekt, see on lihtsalt eh, teekaart. see on käsi, mis on ulatatud teile ja teistele protsessi osalistele. kas need on vabaühendused, ettevõtjad, ametiühingud, kodanikud, linnad, regioonid kõik saavad osaleda arutelus sellest, kuidas korraldada ümber meie ühiskonnad õiglaselt. nii, et see ümberkorraldus kajastaks neid väärtusi, mille eest me soovime seista. ja me peame seda tegema, sellepärast et emake maa on saanud küllalt meie käitumisest. ning meie planeet on eksisteerinud ilma inimesteta miljoneid aastaid ning suudab seda teha uuesti ilma inimesteta nii et me peame tagama, et meie eksisteerimine toimub tasakaalus temaga ja et meil oleks võimalik veel aastatuhandeid inimkonnana jätkata. see on vastutus, mis meil on meie laste ees. aga loomulikult, no ma olen nõus sellega, mida korduvalt öeldi, et see, see maksab päris palju, aga mõelge sellele, mida maksab see, kui me midagi ei tee, me näeme seda iga päev. siin rõhutati, et meil on vaja teha õigeid otsuseid, loomulikult. seetõttu kõik ettepanekud, mis komisjon esitab, tulevadki mõjuhinnanguga. mõjuhinnang on väga oluline osa kõigist nendest äh, ettevõtmistest. aga me kavatseme seda teha väga kiiresti ja väga kõik laialt, näiteks et panna paika, kui palju on vaja vähendada äh, heitmeid aastaks kaks tuhat kolmkümmend, kas viiskümmend või viiskümmend viis protsenti. meil, meil on vaja selleks mõjuhinnanguks, aga me peame, peame olema valmis selle mõjuhinnanguga juba järgmiseks suveks, selleks et Euroopa Liit oleks ettevalmistunud COP kakskümmend kuus kohtumiseks Glasgow's oma kliimaseadusega ning eh, nüüd sõnum Madridist, kuhu ma lähen rohelist kokkulepet esitlema homme ja see sõnum on, meil on vaja, et Euroopa võtaks endale juhtrolli ning samuti äh, et äh, mõned ei ole kindlad selles, mis meetmeid võtta, kuid kui Euroopa võtab juhtrolli, siis oleme valmis kaasa tulema. ma olen kohtunud paljude riikide ministritega, kes ütlesid, et et kliimaneutraalsus aastaks kaks tuhat viiskümmend on hea mõte, me võiksime üritada sama teha. hiinlastega oleme praegu arutamas, kas meil on vaja, kas me üheskoos võtame juhtrolli selles plaanis või mitte, me peame seda arutama, sest kui me seda üheskoos teeme, siis on mõju märksa laiem. aga lõppkokkuvõttes on äärmiselt oluline see, et parlament võtaks juhtuasjad enda kätte ja, ja tagaks, et parlament koos komisjoniga juhib seda ning veenab liikmesriike ja nõukogu tegema õigeid otsuseid. kui me alustame sellest ja võtame vastu seaduse, mis ütleb, et aastaks kaks tuhat viiskümmend peab Euroopa saama kliimaneutraalseks, siis saame hakata sealt arvestusi tagasi tegema ja panema paika teekaarti, mille järgimine on vajalik selleks, et see eesmärk saavutada. siis hakkame rääkima konkreetsetest meetmetest, kas ETS, kas heitmed, kas maksundus kas terve rida teisi meetmeid, et tagada, et meie majandus on ringmajandus ja et ta tagab uued töökohad aga lõpetuseks veel üks asi, mis on väga oluline. Te teate, et suurim risk, mida ma siin näen, on see, et inimesed, kes on kõige haavatavamad kliimamuutuse plaanis, hakkavad ennast nägema ka kõige haavatavamatena kliimamuutuse vastu võetavates meetmetes ja hakkavad seetõttu vastu töötama rohelisele kokkuleppele, sest nad tunnevad, et nemad jäävad haavatavaks ja lõpuks sisuliselt peatavad selle rohelise kokkuleppe ja samas nemad on esimesed ohvrid, kui me ei suuda võt-, astuda praegu õigeid samme. seetõttu, ja see on põhimõttelise tähtsusega küsimus, kui me ei suuda tagada, et see roheline kokkulepe on ka sotsiaalne kokkulepe, siis see lihtsalt ei toimi. kui see ei ole kokkulepe, kus haavatavamad regioonid Euroopas söe kaevandamisega tegelevad riik, äh, regioonid ei näe solidaarsust teiste Euroopa osade poolt, siis see lihtsalt ei toimu, seda ei toimu. meil on vaja solidaarsust haavatavate isikute ja regioonidega, tagamaks, et roheline kokkulepe rakendub kõigile meie kodanikele ning äh, päris lõpetuseks härra Lange tsiteeris me inimese saatmist kuule ja siis eh, võiks tsiteerida eh, John F Kennedy kuules, eh, inimese kuule saatmise kõnest. et me otsustasime ja ma loomulikult teen muudatused, me otsustasime kliimaneutraalsuse kasuks aastal kaks tuhat viiskümmend ja samuti teiste asjade kasuks, mitte sellepärast, et need on kerged, vaid just sellepärast, et need on rasked. sellepärast, et see eesmärk aitab meil korraldada ja äh, ja mängu panna kogu oma energia, kõik oma oskused. sest see, seda lahendust on meil vaja, seda ei saa edasi lükata ja me ürit-, me kindlasti teeme kõik, et see saavutada. aitäh. aitäh, asepresident Timmermans. aitäh kõigile, kes osalesid arutelus. arutelu on lõppenud hääletus tuleb jaanuari esimesel osaistungjärgul. ning äh, istung on praegu lõppenud